tere päevast! eile ja täna on meil olnud äh, kodanikuvabaduste komisjoni koosolekud ja meil toimub nüüd ka täna pärastlõunale kohtumine. ja meil on väga hea meel tervitada siin volinik Ülva Johansonit, kes räägib meile Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia tulevikust ja selle eest varem vastutas julgeoleku eest vastutav volinik, aga nüüd kuulub see siseasjade voliniku äh, pädevusse. ja tegemist on väga tähtsa äh, poliitikavaldkondaga ka Euroopa kodanike jaoks, see on ilmselge. ja äh, me näeme, et nõukogu järeldustes juunikuus on kahe tuhande viieteistkümnendast aastast juba tegeletud selle teemaga ja seal hõlmati perioodi kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ning äh, see tähendab seda ilmselgelt, et põhjalikke arutelusid on vaja pidada sellel teemal. Ehm, meil on erinevaid poliitikadokumente, mida kaaluda, järeldused aastast kaks tuhat neliteist, komisjoni teatis, Euroopa tegevuskava radikaliseerimise ärahoidmise eest ka veebipõhiselt, küberkuritegevuse vastane võitlus ning me oleme Äh, näinud ka presidentide ühisdokumenti, mis avaldati Rumeenia eesistumise ajal, kus uuendati sisejulgeolekustrateegiat, mis koostati kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulis. ja me oleme nüüd täna siin selleks, et volinik Johansoniga sellel teemal rääkida. hiljutised arut-, arengud äh, on olulised ja me peame rääkima nii nendest kui ka tuleviku väljavaadetest ning äh, me oleme ette näinud tund aega selleks arvamuste vahetuseks. niisiis palun pidage seda meeles, kui te kõnelete. Äh, siis me saame oma asjadega kenasti mm, toime tulla järgmiseks kümneks minutiks annan sõna proua Johansonile ja siis saavad sõna koordinaatorid ja need saadikud, kes tahavad ka sõna saada, palun andke käe või kaardiga märku, et me saame teid kir-, et me saaks teid kirja panna. volinik Johanson, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees mul on väga hea meel siin taas olla ja äh, räägin täna Euroopa Liidu sisejulgeolekust. minu jaoks äh, sisejulgeolek äh, on väga tihedalt seotud vabadusega ja see puudutab ka ühiskondade ühtsust ja seda, kuidas äh, kodanikud äh, saavad ise valida, kuidas äh, tegutseda, mida teha. naistel peaks olema samasugune õigus valida, kuidas elada nagu meestelgi. lapsi tuleb kaitsta mis tahes vägivalla ja ärakasutamise eest, ehk siis sisejulgeolekul on väga erinevaid tahke me kõik teame, et me sõltume teineteisest, liikmesriigid sõltuvad eh, teiste Euroopa eh, Liidu liikmesriikide julgeolekust. me peame tegema ühiselt tööd selle nimel. ja isegi eh, vaatamata sellele, et meil on olnud positiivseid arenguid siin valdkonnas, usaldus on suurenenud liikmesriikide vahel, aga meil on sellele vaatamata veel palju vaja ära teha. Eh, me oleme parandanud oma suutlikkust ohtudega toime tulla sisejulgeoleku kontekstis, aga mm, kuritegevus kolib eh, veebi ja kurjategijad kasutavad eh, uusi tehnoloogiaid ja uusi niinimetatud ärimudeleid, millega me peame toime tulema. enne kui ma liigun uute ettepanekute juurde, tahaksin rõhutada seda, et me peame rakendama selle otsuse, mille me juba langetanud oleme ja eriti ma tahaksin mainida uue Euroopa Liidu infosüsteemi ja arhitektuuri ettepanekut, eh, mis puudutab koostööliitlusvõime tagamist. Eh, me küsisime liikmesriikidelt, kuidas nad seda teevad, kuidas, kui valmis nad on selliseks rakendamiseks ning eh, selgus, et päris palju murekohti on endiselt õhus. kuusteist liikmesriiki ei ole riiklikku rakendust tegevuskava paika pannud, üksteist liikmesriiki ei ole hinnanguid läbi viinud eh, selle kohta, mida on siseriiklikus õigusaktides vaja, kaksteist liikmesriiki ei ole eh, hinnanud neid ressursse, mida neil vaja on ja seitseteist liikmesriiki ei ole detailset plaani koostanud. Eh, see oli üks minu eelmise nädala sõnumeid eelmise nädala mitteametlikul ministrite kohtumisel, iga minister peab neid teemasid prioritiseerima, sellepärast et me

peame suutma tugineda iga liikmesriigi äh, toele ja me ei saa tagada selle süsteemi toimivust äh, enne, kui kõige viimane liikmesriik oma tööd ära pole teinud, ehk siis see on kõik väga oluline ja äh, ma kindlasti jälgin, mis arengud siin aset leiavad. ja teised olulised asjad on pooleliolevad ettepanekud e-tõendusmaterjali ja veebipõhise terroristliku sisu osas, meil on parlamendis nüüd raportöörid ja variraportöörid määratud ja me peame edasi liikuma poliitilisel tasandil nende teemadega. ma olen valmis teiega koostööd tegema selleks, et leida kompromissi nõukoguga ähm, piiriüleste elementide osas äh, ja äh, terroristliku sisu osas veebis, need on mõlemad väga olulised. Euroopa Liidu ülene õigusandlus on väga oluline, me teame et, et kaheksakümmend viis protsenti kõikidest ähm, juurdlustest äh, hõlmavad ka e-tõendid ja see teema on tõesti väga tähtis. aga nüüd ma tahaksin mõne sõnaga rääkida uuest algatusest, mida me kavandame aga enne, kui ma hakkan üksikasjalikult sellest rääkima, tahaksin öelda, et kui me räägime uute õigusaktide ettevalmistamisest, siis äh, oluline on võtta äh, tõendipõhine lähenemine. ma tahan pühenduda sellele, et komisjon viiks läbi konsultatsioone äh, osapooltega, vaataks, millised on mõjud nende uute ettepanekute puhul. me peame uued ettepanekud võimalikult hästi ette valmistama kolm prioriteetset valdkonda on terrorism, radikaliseerumine, organiseeritud kuritegevus ja Äh, kuritegevuse vastane võitlus digitaalsel ajastul. kui me räägime terrorismist ja radikaliseerumisest, me oleme, nagu ma juba ütlesin, päris palju ära teinud, aga meil on vaja veel paljutki teha. me näeme nüüd, et äh, peaaegu äh, kõik hiljutised terroristlikud rünnakud on läbi viidud niinimetatud siin üles kasvanud terroristide poolt ja me peame seda arvesse võtma kasutatud on odavaid vahendeid ja rünnakud on läbi viidud sageli avalikus ruumis ja need on uued väljakutsed korrakaitseasutustele. väga keeruline on neid ennetada. me peame võtma arvesse keerulisi ohte, mis ähm, tekivad droonide või kemikaalide kasutamisest, lisaks äh, 5G äh, taristu võrgustik, ka seda on terroristidel võimalik ära kasutada äh, džihad džihadistlik terrorism on suureks ohuks endiselt Euroopale, aga äh, paremäärmuslik äh, ekstremistlik äh, terrorism on ka tõusuteil. Europoli kohaselt on liikmesriigid öelnud sada kakskümmend üheksa ähm, on andnud teada saja kahekümne üheksast luhtunud terrorirünnakust aastal kaks tuhat üheksateist. Euroopa Liidus on eelmisel aastal vahistatud äh, kümneid ja kümneid inimesi terrorismi tõttu. meil on vaja paremat ja tõhusamat teabevahetust korrakaitseasutuste vahel ja koostööd samamoodi, meil on vaja paremat piirikontrolli ning me peame identifitseerima tagasipöörduvaid äh, terroristlikke võitlejaid, meid ja me peame tegema ära rohkem enne, ennetamaks radikaliseerumist. Euroopa Liidu radikaliseerumise teavitusvõrgustik eh, hõlmab eh, praktikuid eh, ja teisi ja võimaldab võtta teadlikke otsuseid. me peame vaatama, kuidas oleks võimalik seda võrgustikku veelgi rohkem edasi arendada ja parandada ma jätkan dialoogi ka erasektoriga. Euroopa Liidu internetifoorum oli väga väärtuslik koht, kus edasi liikuda ja seal saab inimese teadlikult tõsta terroristlikust veebisisust ja meil on vaja ka uusi ettepanekuid, kui me räägime kriitilisest äh, taristust. praegusel hetkel on seadusandlus piiratud äh, energia ja transpordiga. me valmistame ette ettepanekuid, äh, mis hõlmaksid näiteks ka rahandust, veemajandust ja tervishoiu valdkonda Need on siis ka selles ettepanekus ära toodud. kui me räägime nüüd organiseeritud kuritegevusest, siis me peame eh, tõhusamalt organiseeritud kuritegevuse vastu võitlema. Europoli andmete kohaselt üle viie tuhande kuritegeliku organisatsiooni on praegu Euroopas uurimise all eh, ja umbes viiekümne protsendist tõus on siin eh, võimalik näha võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmetega me peame veelgi parandama politsei koostööd ja teabevahetust politseiametite vahel, see on ääretult oluline, kui me räägime terrorismivastasest võitlusest. me peame kaasajastama äh, korrakaitseasutuste koostööraamistikku, meil on äh, vaja ka Euroopa Liidu õigusraamistikku äh, ajakohastada, äh, see on praegu fragmenteeritud erinevate tekstide vahel ja äh, selline kaasajastamine aitaks liikmesriikidel paremini koostööd teha me peame ajakohastama ka Europoli mandaati. amet peaks suutma andmeid vahetada otse äh, erasektori asutustega, näiteks pankadega, kui me räägime finantskuritegudest, äh, veebiettevõtetest, kui me räägime lapspornograafia vastasest võitlusest ja terroristlikust sisust veebis äh, Ehm, lisaks tuleb mainida ka Prümi otsuseid. Prümi otsused võimaldavad liikmesriikidel automaatselt eh, otsida eh, eh, sõrmejälgi ja DNA-d riiklikest andmebaasidest, aga see kõik ei ole ajakohastatud ja me peame moderniseerima sellist andmevahetust. ja me peame arvesse võtma ka seda, et me peame lisama uusi andmekategooriaid ja vaatama ka seoseid, mis on paika pandud. kasumid, mida organiseeritud kuritegelikud rühmitused eh, suudavad teenida, on väga suured ja me peame midagi rohkem ära tegema selleks, et parandada selliste varade ehm, külmutamist või konfiskeerimist umbes. umbes üks protsent kuritegelikul teel saadud tulust konfiskeeritakse ainult ja see on valdkond, kus meil on ka uusi ettepanekuid vaja me peame eh, sularahavoogu, voogusid peatama, aga selleks on vaja ka uimastivood peatada. uimastid ei ohusta mitte ainult üksikisikuid või ka perekondi, eh, see on tegelikult ka eh, rahaallikaks organiseeritud kurid, tegevusorganisatsioonidele. me näeme järjest rohkem uusi ja odavamaid narkootikume Euroopasse tulemas, ka Euroopas valmistatakse erinevaid uimasteid ja me peame uuendama Euroopa Liidu uimastite tegevuskava. ma tulen välja ka uue tegevuskavaga tulirelvakaubanduse vastu võitlemisel Äh, see võimaldab terroristidel rünnakuid läbi viia. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta uuringu kohaselt kolmkümmend viis miljonit äh, ebaseaduslikku tulirelva oli tsiviilisikute käes Euroopa Liidus ja me peame ära tegema rohkem, kui me tahame võidelda inimkaubanduse vastu. mina kaitsen äh, ohvrite kasutamist, kasutamise kriminaliseerimist me peame ka digitaalses valdkonnas tegutsema, me peame sulgema järjest suureneva lünga äh, kurjategijate suutlikkuse ja uurijate suutlikkuse vahel, digitõendid, krüpteerimine, tehisintellekt äh, on täiesti uued äh, väljakutsed, aga samas pakuvad ka palju võimalusi. ja ma pean ütlema ka, et korrakaitse on kaotamas lahingut laste kaitsmisel veebis. laste kuritarvitamine veebis on kohutav kuritegu ja see on kasvuteel Eh, me peame suutma tehnoloogiat paremini ära kasutada, me peame tegema koostööd ka erasektoriga selle eh, nähtusele piiri panemisel eh, selliste kuritegude toimepanijad kasutavad järjest rohkem ära veebi anonüümsuse tagamise ja krüpteerimise instrumente, kasutavad materjale, mida ei ole nii lihtne avastada toon ühe näite juurdlusest, mis on praegu pooleli Europoli, Euroopa küberkuritegevuse keskus eeldab, et üle kahesaja tuhande aktiivse registreeritud kasutaja on ühel konkreetsel platvormil, mis saavad kasu krüpteerimise äh, kaitsest selleks, et varjata oma äh, tegevust, mis puudutab äh, lapspornograafiat. oluline on siin tulla välja uute algatustega, et olukorda parandada kokkuvõtteks tahaksin öelda, et väga palju on juba saavutatud, kuid eh, ma usun, et Euroopa kodanikud ja liikmesriigid ning eriti teie, Euroopa Parlamendi saadikud, eeldate, et me teeme veelgi rohkem, et selleks, et kaitsta oma kodanikke, selleks, et kaitsta naisi ja lapsi ning eh, selleks, et tagada eh, rohkem usaldust liikmesriikide vahel ja ühiskonna ning inimeste vahel ma olen kindel, et kui me äh, tegutseme ühe eesmärgi nimel, äh, siis me kõik saame panustada sisejulgeolekusse ja me saame edasi liikuda terrorismivastases võitluses ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. ma ootan põnevusega teiepoolseid küsimusi, aga ka teiepoolseid äh, nägemusi ja panuseid nende uute ettepanekute kontekstis, mida me praegu kaalume. aitäh! For... suur aitäh, suur aitäh selle ülevaate eest, mis puudutas neid teemasid, äh, mis on olulised meie jaoks ja liigume edasi koordinaatorite juurde nagu tavaliseltki. ja saadikud, palun andke käega märku, kui te ka sõna soovite. vaatame, et keegi siit äh, kahe silma vahele ei jää. kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna proua Metsola, palun aitäh, volinik, et tagasi tulite meie juurde siia komisjoni ja täname teid konstruktiivse koostöövalmiduse eest teie poolt. kui me räägime Schengeni alast ja sisepiiride puudumisest, siis eh, seda me alati toome esile kui head näidet Euroopa Liidu sisesest koostööd, kuid eh, võib-olla me ei mõista tihtipeale seda, et Schengeni alaga kaasnevad ka suured riskid, sest kurjategijad kasutavad meie süsteeme enda huvides ära, olgu siis terroriaktide korraldamiseks või organiseeritud kuritegevuse huvides. kuid tugevad välispiirid on eelduseks selleks, et Schengeni ala üldse saaks toimida. kuidas me saaksime äh, kasutada välispikke piire paremini selleks, et tagada Schengeni ala jätkumine ja kuidas me saaksime paremini vast-, võidelda terrorismi vastu. see on eh, teema, mil, mida tegelikult liikmesriigid väga enda eh, käes hoiavad, eh, kas kuidagi saaks siiski andmevahetust liikmesriikide vahel ja andmete liikumist parandada ja samuti ka tulirelvade seadusandlus eelmise mandaadi ajal, see oli väga pikk, keerukas protsess, läbirääkimised sel teemal. mina küll pöörduksin teie poole veel kord palvega, et kõik liikmesriigid äh, ja kõik osalised äh, selles protsessis, näiteks ka sportrelvade kogujad, et nad oleksid konsultatsioonidesse kaasatud, kui räägitakse tulirelvadest, sest ka neile on siin väga suur võimalik mõju nendele tegevustele, mis ei ole kuidagi kuritegelikud. lugupeetud kolleegid, täna hommikul me jäime oma ajakavast märkimisväärselt maha sest oli terve rida küsimusi arutada ja inimesed soovisid ka sõna siin ja seal. nüüd ma näen, et meie tänases, tänase päevakorrapunkti puhul, tähendab pärastlõunase päevakorrapunkti puhul on enam kui kakskümmend inimest äh, sõna soovinud ja palus, paluksin teil olla, äh, pidada kinni äh, ajapiirangutest, et küsimus esitada võimalikult kontsentreeritult, aga nüüd proua Sippel. aitäh, et Äh, selline dialoogi võimalus meil on. täna hommikupoolikul rääkisime äh, sellest, äh, kuidas tuuakse üha uusi uimasteid Euroopa Liitu suurte konteineritega ja selles mõttes ma nõustun, et välispiiride kontrollimine on ülimalt oluline kuid äh, me otsustame ju ka Frontexit äh, tugevdada ja rannikualat äh, tugevdada, kuid me näeme, et ellurakendamine ei jõua nendele sammudele järele, sest liikmesriigid ei tule kaasa piisavalt kiiresti. me kuulsime just neid numbreid, mis puudutavad ka koostalitlust erinevate liikmesriikide vahel et ka praktikas edasiminek oleks kiire, kuid me näeme, et liikmesriigid endiselt väga loiult tulevad nende algatustega kaasa, et kas meil on vaja lisameetmeid või siis me peaksime kõik koos enam keskenduma sellele, et ellu rakendada neid meetmeid, mille osas me oleme juba otsustanud, või siis me lihtsalt otsustame mingisuguste eh, sümbolite osas ja siis eh, tegelikult midagi ette ei võtagi. <clears throat> kuritegevus eh, muutub pidevalt eh, ja väga kiiresti ja seetõttu peamegi küsima, kas eh, meie eh, õiguskaitse suudab samuti muutuda ja tagada selle, et eksperdid erinevates valdkondades olemas oleksid, meie riiklikud asutused peaksid tagama selle, et neil oleks erinevate alade eksperdid olema, eksperdid ja meeskonnad olemas, kes suudaksid avastada erinevaid kuritege-, kuritegusid, ma tegin mõni aeg tagasi nalja, aga võib-olla see nii nal-, nii, sellel on ka tõe põhi all, et meil peaks olema nagu Erasmuse programm ka korrakaitseasutustele, et inimesed käiksid ja õpiksid üksteiselt, millised on lähenemised erinevates liikmesriikides ja samuti on võimalik parandada koostööd, et oleks enam ühiseid uurimisrühmi. nii et koostöö äh, võimekust oleks võimalik parandada. mul on hea meel, et äh, ekstremismi levik, äh, levikuga te samuti tõsiselt tegelete, te tegelikult on väga tugev äh, tugev äh, oht meie demokraatiale, kui me räägime terrorismist, siis kõik nõustuvad, et äh, jaa, et äh, see, see on kindlalt oht, selle vastu kõik võitlevad, kuid tegelikult on palju suurem oht äärmuslusele Euroopa Liidu seest. üha enam inimesi kardavad üldse kandideerida kuskile avalikku, valitud ametikohtadele või olla juhtivatel kohtadel, sest on valitsemas selline vaenulikkus ekstremistide poolt ja viim-, lõpetuseks küberkuritegevus ja kõik need äh, kuriteod, mis leiavad aset äh, interneti äh, vahendusel, kõige märkimisväärsem näide on siin muidugi laste kuritarvitamine. kuid tahaksin teada saada ka seda, mida me ette võtame arvestades seda, et internetis laste kuritarvitamine äh, suureneb, äh, pilte kasutatakse, videosid, äh, kuid see kuritarvitamine siiski leiab ju aset reaal, reaalses elus. aitäh! To... täna hommikul pidime tõlkidelt lisaaega paluma. tundub, et peame nüüd pärastlõunal ka seda tegema või siis jätkama inglise keeles. et oleks ikkagi oluline, et koordinaatorid kasutaksid kahte minutit sõnavõtuks ja teised liikmed minutist, muidu kakskümmend viis liiget on sõna soovinud. et praegu tundub, et me oleme juba praegu ajakavast maas. nii et palun äh, Eh, pidage sellest kinni. proua Intvelt. jah, püüan teha lühidalt. tere tulemast, eh, proua volinik, meie komisjoni. kõigepealt te ütlesite, et eh, nüüdsest peale volinikud hakkavad tegelema tõenditel põhineva poliitikaga, see on väga tervitatav. vastupidiselt eelmise komisjoniga loodetavasti ei lähtuta ainult lähtutakse sellest, et oleks see ka Euroopa Kohtu eh, nii-öelda kindel seadusandlus, millega välja tuua, tullakse. ja tervitan ka seda, mida kolleegid juba ütlesid eh, ellurakendamise ja jõustamise kohta. Eh, me oleme väga head uue seadusandluse vastuvõtmise, kuid ellurakendamises on tulemused tagasihoidlikud, isegi haletsusväärsed. siseturu vallas on meil nüüd olemas ähm, ellurakendamise tulemuste tabel ähm, aastast kaks tuhat üheksa on kohustuslik, et liikmesriigid kasutaksid äh, masinaid äh, sõrmejälgede äh, lugemiseks ja mikrokippide lugemiseks. ainult neliteist liikmesriiki on selle ka kasutusele võtnud, üksteist aastat hiljem. mida siis komisjon kavatseb ette võtta? ja veel, kuna ma kuulen väga vähe komisjonilt kodanikuõiguste kohta, siis andmekaitse vallas, kas võiks anda mingisuguseid andmeid selle kohta, millised on Hispaania, Saksamaa, ehm, Sloveenia, Kreeka eh, vastased eh, käigud, kes ei ole veel seda direktiivi üle võtnud, eh, mis tähendab seda, et nad kahe tuhande kaheksanda aasta ehm, andmekaitse direktiiviga ei tegele, mis on veel iPhone'i eelsest ajast, aastast kaks tuhat kaheksa loodan, et terrorismivastase mm, võitluse pro-, programm äh, hõlmab ka naistevastast vägivalda. Äh, kui meil on igal aastal üle kahe tuhande naise, kes surnuks pekstakse, siis äh, see on üldise julgeoleku probleem, see ei ole eramure. ja Europolist rääkides, palun vähemalt kümme sekundit, et saaksin lause lõpetada ma tervitan äh, teie ettepanekut seda Euroopa Liidu mandaati pikendada, kuid see ei, tingimata ei pea pudustama, pudutama infovahetust erasektoriga, me räägime operatiivpädevusest, äh, politseijõud ise võivad olla korruptsiooni segatud või organiseeritud kuritegevusse äh, ja loodame, et komisjon tuleb välja ka eelarve ettepanekuga, mis vastaks meie ülesannete tõsidusele, aitäh. To... aitäh. mina siis püüan küll sellest kahest minutist kinni pidada, tahaksin tänada voliniku selle ülevaate eest prioriteetide kohta ja tervitan Äh, seda, et leitakse äh, võimalust läbi viia mõjuhinnang uuele seadusandlusele ja et see oleks ka tõenditepõhine. et me vaataksime seda, millised vahendid on meil juba olemas, millised instrumendid on meil olemas ja kui see vastab äh, ja kas nad vastavad meie standarditega, näiteks andmekaitsestandarditega, kus pretsedendi pretsedendid on väga selged, räägitakse ju andmete vahetusest ja loodan, et see siis vastab ka pretsedendi õigusele. nii et eh, on teatud eh, seadusandlikke akte, mida tõe, mida tegelikult ei rakendata, Istanbuli konventsioon, mitmed liikmesriigid ei ole seda endiselt veel ratifitseerinud. mida saab komisjon teha selleks, et eh, seda lünka täita? endiselt on puudu vastastikusest usaldusest ähm, ja see võib ka väheneda, kui vaatame neid õigusriigi põhimõtete rikkumisi, millel on samuti vastastikusele usaldusele mõju. kuidas seda tugevdada ja seda on võimalik tugevdada ka ähm, menetluslike tagatiste parandamise äh, kaudu ja uus äh, uimastite tegevuskava loodan, et võtate arvesse kõiki neid erinevaid lähenemisi, mis meil on äh, uimastipoliitikas. liikmesriikide lähenemised on väga erinevad ja võib juhtuda, et legaliseerimine on isegi äh, äh, mõttekam ja muuta olukorda turvalisemaks ja nüüd agentuuridest rääkides, kui te soovite koostööd tugevdada, siis on meil vaja tõhusat Europoli Eurojusti, mis ähm, sõltuvad strukturaalsest rahastusest. et nii Euroopa Liidu kui äh, ka riigi tasandil, et saaks äh, tulevikku paremini planeerida. nüüd idee, palun suur aitäh, juhataja, volinik, Euroopa strateegia tähtsus ähm, eelnedes mainimist ka voliniku poolt võrdluski organiseeritud kuritegevuse vastu äh, ning ähm, äh, terrorismi vastu on siin väga oluline äh, küsimus inimõig-, kaubandus, prostitutsioon, terrorism, narkokaubandus on minu jaoks tähtsad teemad me ei ole jõudnud kuigi kaugele eh, tõhusate lahenduste leidmisel. meil on vaja õigusalast koostööd, mis võtaks arvesse kõigi liikmesriikide eripärasid. meil on vaja ka paremat infovahetust liikmesriikide vahele, eh, sest eh, kahjuks me oleme veel väga haavatavad, hoolimata erinevatest projektidest ja arvud näitavad seda aina äh, arenev innovatsioon äh, tähendab äh, seda, et kohaldatakse aina ka kuritegeliku maailma poolt aina paremini uute digitaalsete võimalustega. peame suurendama Euroopa Liidus sisejulgeolekut, peame nõudmist, nõudlustele vastu tulema ning äh, peame võitlema majanduskuritegude vastu äh, ning nende kurjategijate varad konfiskeerima ja lõpetuseks on vaja muudatusi ka piirialadega tegelemist, eriti puudutab see Aafrikat, et ära hoida vägivaldne radikaliseerumine Euroopas, mis ohustab meie sisejulgeolekut ning neis punktides sooviksin ma teada kas on olemas mingisuguseid äh, konkreetseid tõsiseltvõetavaid äh, programme, äh, sest ilusaid sõnu oleme pikka aega kuulnud ja kuuleme edasi. aitäh. For the ECR, it'll be. E CR, härra Procaccini, ei? no yes, järgmine kõneleja, ma ei näe teie nime kas teie esite, esinete, esitate ETSR-i, palun, proua Kanko, teil on sõna. kõnelejal pole mikrofoni. aitäh, et te tõstatasite neid olulisi küsimusi Europol, mulle meeldib eriti see, et Europol saab rohkem infot vahetada, see on äärmiselt oluline kuritegevuse vastuse võitlemise vahend. minul on küsimus Frontexi uue mandaadi kohta. arvan, et äh, pärast äh, kogu seda lärmi, mida selle ümber äh, löödi, kui ta alustas oma tegevust neljandal detsembril, on aeg nüüd ka tulemusi näidata, sest praegusel hetkel ei ole see väga selge mida nad teevad, uus mandaat lubatab, lubab parandada piirikontrolli ja tagasisaatmist, mis on eesmärgid, mida me kõik toetame. üks mandaadi aspektidest on tagasi saadetud eh, eh, tagasisaatmine mitte Euroopa Liidu liikmesriikidesse, samas need inimesed peavad olema kaitstud ekspluateerimise äh, vastu. tõhus tagasisaatmispoliitika on oluline osa Euroopa Liidu tegevusest selles valdkonnas, et suurendada usaldust ja eh, tahaksin teada, millised on teie eh, kavatsused lähikuudeks suurendada tagasisaatmiste määra ning eh, kuidas äh, kavatsetakse selles valdkonnas elu, edusamme teha, eriti puudutab see tüdrukuid ja naisi, kes sellises olukorras on. ka neil oleks vaja terviklikku tagasisaatmispoliitikat. Rodeli kuues, suur aitäh su,! aitäh volinikule, mul on kolm alaga seotud küsimused. esimene puudutab sissi, eelkõige võtab, puudutab see äh, Eh, Suurbritannia eh, poolsed eh, andmekopeerimist võttes arvesse Nad on seda teinud kaks korda, kuigi nad ei tohi seda teha, nad ei ole Schengeni alas. miks ei käivitatud rikkumismenetlust selle olukorra lahendamiseks, miks monitooringumehhanism, mis need rikkumised tuvastas, miks need käivitati pärast avastuste tegemist ning mis eh, juhtus illegaalselt kopeeritud andmebaasidega ja kuidas kavatsetakse kaitsta neid, kelle eh, infosaladuse õigust rikuti ning ma tahaks teada ka seda, eh, miks kirjutati alla Suurbritanniaga lepingule, teades sealjuures, et nad lahkuvad Euroopa Liidus ja sealjuures teades, kuidas nad väärkasutasid Schengeni infosüsteemi ning ka teised riigid eh, on eh, kuulutatud problemaatilisteks eh, info salastuse osas. teine küsimus puudutab kinnipidamist. Artemis orderit ma tahaks teada näiteks küberturvalisuse küsimusi, mis on äh, protokolli tasandil sisse kirjutatud. see on äh, üks küsimustest, mis tekitab äh, probleeme kinnipidamise läbiviimisel, aga mida see tegelikult tähendab tehniliselt, kuidas see spetsiifiliselt välja näeks, ilma et 5G turvalisust rikutaks. ning lõpetuseks te rääkisite äh, terrorirünnakutest ja äärmuslikust ekstremismist, kas te ei arva, et Euroopa on kõige turvalisem siis, kui me ei topi oma nina enam teiste riikide asjadesse Lähis-Idas ja mujal, mis äh, tekitab olukorrad, äh, mis toovad kaasa äh, äärmusliku ekstremismi. nüüd teeme nii, et saavad sõna ülejäänud saadikud, kellel on kõigil minut kõneaega et me eh, päevakorrast maha ei jää ja eh, härra Sansalehos ja palun mitte kauem kui üks minut. suur aitäh. möödunud nädalal eh, lahkus Venezuela asepresident Venezuelast illegaalselt, rikkudes äh, sanktsioone ning äh, ta maandus Madridis ja kohtus olulise valitsusliikmega ning äh, oleme kuulnud sellest sündmusest mitut erinevat versiooni, kuid kõrge esindaja ütles, et liikmesriigid on need, kes peavad ÜRO sanktsioone rakendama ning ma tahaks teie käest küsida, kas te olete teadlik sellest illegaalsest sissesõidust rikkudes äh, äh, sanktsioonide põhimõtet ning kas te olete ka taotlenud Hispaania valitsuselt äh, informatsiooni, et seda küsimust selgeks teha, mis mõjutab kogu sanktsioonide režiimi. Neist peaks ühendama Euroopa välispoliitikas järgmine kõneleja. aitäh, juhataja oma kuulamisel meie komisjonis äh, te mainisite äh, sellest, kui oluline on seniste otsuste täideviimine ning üle vastastikuse usalduse suurendamine. Äh, ning te mainisite seda ka täna, kuid mis puudutab nüüd sisemist julgeolekustrateegiat, tahaksin ma küsida, kas olete juba välja selgitanud äh, uued meetmed vägivaldse organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks, kuidas näiteks võidelda eh, narkokaubandusega, mis on suur sissetulekuallikas ning veel üks küsimus puudutab eh, olulist valdkonda, on seotud narkokaubandusega, te mainite seda oma sissejuhatuses. kuulsin eh, täna et et kauband-, narkokaubanduse koordinaatori koht kaotatakse ära, kuid meie teame ju, et na-, kaubandus, inimkaubandus aina kasvavad, eriti problemaatiline on see osa, mis puudutab lapsi. proua Karatsa Tundua, palun. suur aitäh proua Johanson, viimases äh, äh, oktoobris äh, avaldatud eduraportis räägiti äh, nii-öelda äh, äh, nii-öelda töötubadest, mis luuakse laste jaoks, kes tulevad ISISe aladelt tagasi. kuidas te sellega töötate, kui palju selliseid töötubasid on tehtud, millal ning kas on mingisuguseid kokkuvõtteid või järeldusi tehtud? teiseks, te ütlesite, mis on väga huvitav, et milline profiil on e, e, millise terroristide profiil praegu e, meie jaoks kõige rohkem muret teeb ning kas viiakse läbi eriuuringuid Eh, radikaliisus, radikaalsuse leviku vastu, mis ei puuduta ainult Internetti. ECR-i nimel härra Väivers. suur aitäh, proua Johanson. praegune sisemine julgeolekustrateegia, mis kehtib aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend, mainib radikaliseerumist. selleks ei kasutata mingeid spetsiifilisi sõnu, kui te räägite terrorismiga seotud probleemidest, siis eh, kuuleme samuti väga üldsõnalisi jutte. räägitakse radikaliseerumisest, eh, räägitakse ka eh, Euroopas sündinud terroristidest, räägitakse džihadistidest, kuid samas seitsekümmend viis protsenti inimestest, kes hukkusid Euroopas eh, džihadistide rünnakutel viimase eh, kaheksa aasta jooksul on islamistide poolt mõrvatud. Eh, terrorivastane koordineerimistöö ütleb, et suurim sisemine oht Euroopa Liidus on salafism. salafistlik džihadism, kas olete valmis töötama selle nimel, et see Eh, üldsõnalisus eh, lõpeb ning öeldakse, et eh, militaristlik islamism on tõeline oht. ma ei hakka midagi sellele parempoolsele vastuseks ütlema, kuid te ütlesite oma sissejuhatuses, proua Johanson, mis puudutas äh, äh, võrdsusseaduse ees naise õudu äh, äh, ning äh, meil on probleemideks viha kasv, samuti naistevastased rünnakud, naistevastane vägivald. kokkuvõttes räägitakse ainult politsei tegevusest ning ehitatakse aina suuremaid andmebaase, mis ol, peaks olema kaastalitusvõimelised, kuid väga suuri puudujääke on. loodan, et teie volinikuna suudate puudujäägid eh, vähendada. seni on öeldud, et eh, kohtud peaks olema kaasatud, andmekaitseametnik peaks samuti olema kaasatud, kuid mul on küsimus, millised plaanid teil on eh, naiste õiguste tagamiseks, et meie saaks vägivalla vabalt tegutseda, sest praegusel hetkel on see naistevastane vägivald suurim oht naiste vastu Euroopas Uh, uh, suur aitäh. Te teate, organiseeritud kuritegevus on suureks ohuks Euroopa julgeolekule ma pean ütlema, et ma tervitan teie tänast avaldust. see vastab sellele, mida te eelmisel nädalal Zagrebis ütlesite ning eriti, kui me räägime mandaadi ajakohastamisest Europoli kontekstis, see on väga oluline arutelu. ja oluline on ka ajakohastada meie enda poliitikat terrorismivastases võitluses, aga ma arvan, või vabandust, ma loodan, et see on äh, üks esimestest algastustest komisjoni suunal, sellepärast et me peame palju rohkemat ära tegema. ja seetõttu äh, tahaksin teada, kas te tahate tulla välja suurema hulga algatustega, näiteks selleks, et harmoniseerida organiseeritud kuritegevuse definitsiooni liikmesriikide vahel, selleks, et see oleks ühtsem ning me peame leidma ka viisi, kuidas äh, lõpetada ekstremismi rahastamine kolmandate riikide poolt Euroopas, see on suur oht meie demokraatiale. Äh, kas te selles valguses ka algatustega plaanite välja tulla? suur aitäh ja kolleeg Jons, palun suur aitäh, esimees, suur aitäh, lugupeetud volinik, selle teabe eest, mis te meile andsite. jah, meil on vaja uut lähenemist, me peame mõtlema ka kuritegevuse statistikale. meil on vaja piisavaid ressursse, äh, võttes arvesse seda, mida ma siiani olen näinud, kah-, ei kahtlegi ma, et äh, e, Euroopa Liidul saavad midagi suurt saavutada, aga me peame hakkama tegelema korruptsiooniga, see on prioriteetne küsimus äh, Äh, igapäevaselt kerkivad need äh, teemad esile ja on järjest suuremaks ohuks. eelmisel nädalal Transparency International äh, avaldas oma korruptsioonivastase raporti, seda tasub lugeda, paljudes liikmesriikides muutub olukord järjest hullemaks ja minu koduriigis Bulgaarias on olukord täiesti talumatu aastaid on korruptsiooniohtu alahinnatud Euroopa tasandil Äh, on väga vähe Euroopa-üleseid instrumente, mis seda valdkonda reguleerivad. Euroopa Liidul on puudu kõigehõlmavast korruptsioonivastasest strateegiast. seda tuleks nüüd muuta. aitäh. Madame Keller. suur aitäh, proua Keller. aitäh, proua volinik. tahaksin peatuda teie sõnadele Europoli kohta. Te rõhutasite vajadust tugevdada Europoli mandaati. tõepoolest, suurem koostöö politseiteenistuste vahel on vältimatu. ja tahaksin siinkohal üles kutsuda eh, Euroopa FBI loomisele. Eh, see on oluline vaheetapp selleks, et äh, koostöö politseiasutuste vahel oleks äh, tugevam, selleks, et ühiselt vastu seita, seista piiriülesele, rahvusülesele ohule. Äh, see on oluline kõikide kuriteovormide vastu võitlemisel, olgu tegemist inimkaubanduse vastu, salakaubanduse vastu võitlemisel, olgu tegemist uiba, uimastikaubandusega ja tahaksin siin nimetada ka neid riske, mida endast kujutavad tagasipöördunud võitlejad, kes ka äh, saavad piire ületada. ja palun öelge meile veidi enam ka oma algatuse kohta selles vallas, et me saaksime koos tugevad äh, olla, aitäh. suur aitäh roheliste nimel, härra Breyer, üks minut. lugupeetud volinik mina sooviksin positiivselt mainida siinkohal ära teie ettepanekud selles osas, mis puudutab kodust alguse saanud terrorismi ja ebaseadusliku tulitõrvedega kauplemist, see on väga mõistlik, mis te välja pakkusite. tahaksin kiita ka seda asjaolu, et te ei ole andmekait-, andmete säilitamise määrust siin maininud siin sekkutakse inimese õigusele eraelule selleks on meil eraldiseisvad seadusandlikud aktid, aga mis puudutab järelevalvet, äh, jälitamist, siis see komisjon äh, siin paar nädalat tagasi palus, äh, et te keskenduksite olemasolevate õigusaktide ellurakendamisele, selle asemel, et uute ettepanekutega välja tulla ja seda just eriti äh, krüpteerimise ja digitaalsete tõendite äh, koha pealt äh, tahaksin teada, et mida te täpselt teha tahate, ma ei saanud sellest hästi aru. anonüümsus ja krüpteerimine kaitsevad kodanike väljapressimise, identiteedivarguse ähm,, ebaseadusliku jälitamise eest, niisiis palun ärge öelge, et see on ainult kurjategijate kasutada ning palun ärge hirmutage inimesi. Gracias. <clears throat> suur aitäh, juhataja, volinik. Te rääkisite eelmine kord murelikult sellepärast, kui vähe saadetakse illegaalseid immigrante tagasi, kõigest kolmkümmend viis protsenti. millised meetmed on kasutusele võetud selleks, et seda arvu suurendada ning kas on äh, sõlmitud tagasisaatmisleping Maroko ja Alžeeriaga? teiseks, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ülemkogu otsustas, et selleks, et äh, inimkaubandusele lõpp teha Vahemerel, toetatakse äh, regionaalsete platvormide kasutusele võtmist. kas te olete juba mõelnud äh, Eh, näiteks võimalusele asüülitaotluseid eh, eh, läbi vaadata kolmandates riikides, et ära hoida mõttetud inimelude kaotust, et pärast Brexitit on Gibraltar koht, kus jätkub rahapesu ning äh, kus tegutsevad äh, äh, narkokaupmehed ning inimkaupmehed, kas seda võetakse arvesse, kui Gibraltari küsimus uuesti arutellu läheb? järgmine kõneleja, palun härra Marena, üks minut. jah, Baskimaal me püüame viia lõpule rahuprotsessi Eh, ning eh, praegusel hetkel me keskendume eh, poliitika muutusele Hispaanias ja me oleme keskendunud terroristliku tegevuse vastasele võitlusele. ma tahaksin meelt tuletada parlamendi poolt viiendal oktoobril aastal kaks tuhat seitseteist vastu võetud määrust, kus muude teemade kontekstis mõistetakse hulka ka mõnede liikmesriikide poolt kasutatav poliitika, mis on vangide perekonnaliikmete äh, suhtes äh, ebaõiglane ja teisest küljest ma tahaksin ka öelda, et äh, parlament on vastu võtnud ka resolutsiooni, millega nõutakse, et Euroopa institutsioonidel oleks aktiivne roll Baskimaa probleemi lahendamisel. ma tahaksin teada, kas komisjon kavatseb midagi teha selleks, et parlamendi mandaati toetada selle teemaga tegelemisel, aitäh! härra Körner on sõna soovinud. suur aitäh, lugupeetud volinik, siia tulemast. me oleme siin komisjonis tõsise skandaaliga tegelenud andmete säilitamise korra kontekstis Taanis see tõusetus esile eelmisel nädalal. kui te tõesti arvate, et andmete säilitamiseks on vaja seadusi, siis ma tahaksin teada, et äh, kas see skandaal on teie positsiooni muutnud ning äh, milline on teie hinnang äh, e-tõendite ja isikuandmete säilitamise kavadele, mina olen veendunud, et kui meil on hea e-tõendusmaterjali ettepanek, siis meil ei ole vaja andmete säilitamise seadusi Euroopas ja viimane küsimus teile, kas te kavatsete PNR-i süsteemi laiendada äh, siseministrid eh, tahavad eh, laiendamist PNR süsteemile, hõlmamaks ka rongireisijaid ja bussireisijaid. kas teil sellel, selles valdkonnas on kavasid või plaane? Euh, aitäh, eh, esimees volinik, kui Daeshi kalifaadil ei ole enam mingit oma territooriumi pärast seda, kui nad on paljudest aladest ilma jäänud, siiski sellest hoolimata jääb olukord kohapeal murettekitavaks. sisejulgeoleku olukord Euroopa Liidus on endiselt seotud džihadistidega, kes eh, on praegu ootamas enda tagasipöördumise küsimust Iraagi ja Süüria vanglates nende ja nende emade tagasipöördumine, see tähendab radikaliseerunud inimeste tagasipöördumist, kuidas äh, vastata kodanike hirmudele ka seoses äh, inimeste tagasipöördumisega, kellel on päris äh, ähvardav julgeolekurisk ja kuidas me peaksime võib-olla neid riskiprofiile muutma? aitäh, esimees. kui me räägime humanitaarküsimustest, siis see kõik seondub ka julgeolekuga ja kuulsime seda ka ühel kuulamisel meie komisjonil. džihadistide laste tagasipöördumine, kuidas äh, saaks koordineerida paremini liikmesriikide vahelist äh, koostööd. meie julgeolekuteenistused äh, soovivad, et Äh, nende üle äh, mõistetakse äh, kohut nende päritoluriigis, et ei kaotaks nende jälge. et oleks see koostöö parem ja kui me räägime rändepoliitikast, kas te ei leia, et rändepoliitika, mis peaks inimõigusel põhinema, vastu, abivajajate vastuvõtmisel, aitaks meil võidelda inimkaubanduse vastu ning aitaks meil äh, tagada õigused inimestele, eriti just sisserändajatele, kes on praegu äh, inimkaubanduse ohvrid, äh, kes äh, on see meie kontinendi poole teel. ja proua Kemper, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik Äh, mul on küsimus, mis puudutab Euroopa vahistamismääruse ellurakendamist. me teame, et see meede oli väga tõhus organiseeritud kuritegevusvastases võitluses, aga äh, seda ei kasutata enam mitmetes riikides äh, poliitilistel põhjustel ja meie seda ei mõista. nii juhtus ka inimesega keda kahtustati kommunistlikes kuritegudes, kas te tahate Euroopa vahistamismäärusest äh, tugevdada, et seda igal juhul ellu rakendataks? ja mul on veel üks küsimus, kuidas te hindate kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Liidu kava võidelda ebaseadusliku sisserände vastu. kas see on oma rolli täitnud ning kas komisjon tahab koostada uue dokumendi järgnevaks viieks aastaks? ja lõpetuseks tahaksin veel kord teada, milline äh, on olukord tagasi pöördunud islamistlike võitlejatega seoses ja milliseid ennetuslikke meetmeid tahate te võtta tarvitusele selleks, et kontrollida ja hoida ära selliste inimeste ja nende pereliikmete tagasipöördumine. suur aitäh, tundub, et ma olen kõigile sõna andnud või on keegi äh, Äh, vahele jäänud proua Kinnitši, ainult üks minut tõesti, palun, suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh, äh, proua volinik, siia tulemast. organiseeritud kuritegevuse äh, teema on väga oluline, see on järjest rohkem ruud-, juurdunud meie territooriumile ja see mõjutab meie riikide majandust ka, pettused, rahapesu, korruptsioon ja väga oluline on tõhusalt selle vastu võidelda ja oluline on toetada informatsioonivahetust ja andmete kogumist ja teabevahetust, mis oleks tõesti ka tõhus. ja ma tahaksingi teada, et äh, kui nüüd viidata rahapesuvastase valdkonna uurimisele, siis teie olete öelnud, äh, proua volinik, et äh, kahtlastest tehingutest teadaandmine ning teabevahetus, kas teie arvates on see piisav või tuleks seda valdkonda veel parandada ja reformida selleks, et oleks võimalikult kiire juurdepääs tagatud politsei ja koht-, korrakaitseorganisatsioonidele liikmesriikides ja ka Europolile ning äh, kas võiks mõelda ka üle-euroopalise Euroopa korruptsioonivastase jõu loomise äh, selleks, et tegutseda siin valdkonnas, aitäh! suur aitäh, volinik Johanson! jah me kõik teame, nii mina kui teie, et äh, kõikide nende erinevate teemade kokkuvõtmine äh, äh, vastusteks ei ole just väga lihtne. aga me teame, et te annate endast parima. jah, me oleme jälle ajakavast üle läinud, see on juba tavaline, aga nii juba asjad on. ja ma arvan, et väga oluline on siin kõik ära kuulata ja nüüd proovige asjad kokku võtta ja kirjeldada erinevaid peatükke võimalikke eh, reaktsioone nendele küsimustele ning palun andke endast parim. suur tänu juba ette ja sõna on uuesti teil, proua volinik suur,. suur-suur tänu, suur aitäh nende küsimuste ja heade mõtete eest ja ma püüan kõikidele küsimustele vastata. kui ma äh, mingi küsimuse vastuseta jätan, siis äh, ma tulen nende teemade juurde hiljem tagasi äh,. kõigepealt ma arvan, et ääretult oluline on see, et me kindlustaksime oma välispiirid proua Metsola see on osa uuest paktist, mille me oleme, mida me oleme ette valmistamas varjupaiga ja äh, rände osas. aga Schengeni ala praegusel hetkel ei ole kaitstud nii hästi, kui ta võiks olla kaitstud, me teame, et me peaksime läbima süsteemseid kontrolle ja seda praegu ei tehta. me äh, näeme uuringutest seda, et äh, liiga paljud inimesed on piiripunktidest ilma kontrollimata läbi Äh, lipsanud. ja kui ma nüüd ei eksi, siis see näitaja oli kakskümmend kaks protsenti. Äh, tegemist on äh, rakendusliku küsimusega. me peame neid reegleid järgima, mis juba on, et me teineteist usaldada saaksime, et oleksime kindlad, et välispiirid on turvatud ja see on tõesti ääretult oluline. edasi oluline on parandada ka teabevahetust, nagu te ka mainisite. Äh, koostööharidusvõime on otsustava tähtsusega, me peame väga äh, hoolega vaatama, kuidas liikmesriikides asjad lähevad ja loomulikult äh, komisjon ise ja meie ametid peavad analüüsima seda, kuidas edasi liigutakse. nüüd proua Sipel, proua Infeld Äh, te olete rakendusliku poole olulisust rõhutanud ja ma olen teiega ühel meelel. me peame tagama, et me äh, rakendame ellu ka need otsused, mis juba langetatud on ja see on tõesti oluline. Äh, siin mina vastuolu ei näe. me ei peaks nüüd võtma uusi meetmeid vastu ajakohastatud mandaadi, mandaadi kohaselt, aga me peame rakendamisel silma peal hoidma rakendamise tulemustabel on väga hea instrument ja seda tuleks kaaluda. see oleks võib-olla hea viis, kuidas edasi liikuda. ma usun ka, et Erasmuse laiendamine korrakaitse valdkonnale, politseiüksustele on ka hea mõte. ma kindlasti äh, analüüsin seda lähenemist lähemalt. meil oleks vaja ka korrakaitseasutustele sarnaseid programme, et nad saaksid teineteiselt õppida ja ma arvan, et see on väga hea mõte ning me peaksime sellega tegelema. kui nüüd rääkida Eh, naistevastasest vägivallast, millest rääkis proua Infeld, aga ka äh, proua Björk ja ka teised, siis eh, see on tõesti ääretult tähtis. naised ja lapsed ei tunne ennast ka kodus turvaliselt, nii juba on ning seetõttu tuleb paljugi ära teha. loomulikult äh, kuulub see riiklik kodanike, korrakaitse ja politseijõudude pädevusse, aga äh, kui me midagi Euroopa tasandil saame ära teha nende aitamiseks, siis loomulikult me teeme seda. Äh, mina äh, olen volinik Daliga dialoogis, kes vastutab soolise võrdõiguslikkuse eest, sest et siin on ilmselge side olemas me saame koos vaadata, milliseid algatusi oleks vaja siin valdkonnas ellu kutsuda. Europoli puhul meil on vaja ajakohastatud mandaati Äh, sellele ametile ja Prümi otsuste kontekstis ka väga oluline on see, et mandaat äh, ja määrused ei oleks aegunud, et äh, nendega saaks edasi liikuda, aga eelarve on loomulikult otsustava tähtsusega teema ja paljud teist mainisid ka neid teemasid. ja loomulikult meil on vaja rohkem rahastust Europolile, sellepärast et äh, tal on väga palju ülesandeid, äh, Europolit oodatakse väga palju ja ma tõesti loodan, et ka parlament toetab äh, läbirääkimistel seda teemat, kui räägitakse MFF-ist. andmekaitsestandardid, ääretult tähtis on tagada kaitse võrdsed võimalused kõigile on väga oluline selleks, et tekitada usaldust. Äh, usaldust selle vastu, et me suudame inimesi kaitsta, kõik liikmesriigid peavad suutma tagada sama turvalisuse määra, kaitstuse määra ja see on väga tähtis kui räägida uuest tegevuskavast äh, uimastite vastases võitluses, siis ma arvan, et me ei peaks keskenduma äh, sellele, kus liikmesriigid on lõhestunud, ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele, kus või milliste teemade puhul me saame midagi äh, koostööga saavutada. piiriülene kuritegevus, jah, tõesti, meil on vaja paremat koostööd äh, ja selle eelduseks on hea andmekaitse, äh, süsteemid, mis omavahel koos toimida suudavad, see on kõik väga tähtis nii me saame aidata oma erinevaid ametivõime selleks, et nad omavahel saaksid tihedamat koostööd teha. kui rääkida teadustegevusest, siis ka see on tähtis ja Europol äh, on käima lükkamas innovatsioonilabori projekti. Äh, see aitab võimaldada vaadata, kuidas uute ohtudega paremini toime tulla ja saab ka vaadata seal seda, kuidas korrakaitseüksused paremini nende uute ohtudega toime tulla saaksid. ma arvan, et see on mõte, mida me peaksime toetama Äh, uus Frontexi mandaat, mis detsembris eelmisel aastal jõustus. ma peaksin ütlema, et äh, oluline on tagasisaatmis sissete arvu suurendada nende inimeste puhul, kellel ei ole õigust Euroopas viibida. jah, me saame palju rohkem ära teha tagasisaatmiste puhul ja see äh, on osa uuest varjupaiga ja rändepaketist, aga äh, mitte ainult Frontex ei väida seda, meil on vaja paremat koostööd äh, kolmandate riikidega äh, selleks, äh, et me saaksime aidata neid, nende võitluses inimkaubitsejate vastu. oluline on ka tagada see, et kui kolmandate riikide kodanikele keelatakse sisepääs Euroopa Liidu, et kolmandad riigid nad ka tagasi võtaks. oluline on need tagasisaatmise otsused äh, ka langetada kohe siis, kui äh, varjupaiga negatiivne otsus tuleb. ja loomulikult äh, Frontex peab need tagasipöördumised ka läbi viima ja ehk siis siin on erinevaid aspekte, mida kaaluda. mis puudutab Schengeni infosüsteemi ja seda, et seda kasutatakse vääriti Briti poolt, britla- äh,, inglaste poolt. Really, really uh, dangerous uh, what we can see from see olukord on tõesti väga ohtlik Äh, nõukogu soovitused loodetavasti töötatakse sellel teemal välja ja seda tuleb arvesse võtta ka tulevastel läbirääkimistel. Äh, meil on nüüd väga äh, kiiresti vaja läbirääkimised läbi viia, otsustamaks ära, mis pärast detsembrit meievahelistes suhetes saab Ühendkuningriigiga ja julgeolek on loomulikult väga oluline osa nendest äh, läbirääkimistest, mina hoian nendel läbirääkimistel kindlasti silma peal, Michel Barnier juhib neid läbirääkimisi, aga mina vastutan sisejulgeoleku eest. Äh, ja läbirääkimisi sisejulgeoleku valdkonnas juhin mina koos härra Barnieriga ja loomulikult me peame äh, seda teemat ka arvesse võtma, kui me sellesse punkti läbirääkimistes jõuame. ja about uh, trafficking. ja kui räägime inimkaubandusest, siis praegu Mirjam Vassiljado koordinaatorina on teinud väga head tööd. sooviksime sellega muidugi jätkata, kuid vastavalt sellele, mida ma olen nüüdseks kuulda saanud, ei ole Euroopa Liidu seadusandluse järgi võimalik tema ametiaega pikendada, nii et peab käivitama uue protsessi sellest on küll kahju, sest ta on äh, väga head tööd teinud äh, ja oleks hea, kui ta saaks jätkata. ma püüan leia, leida sellele lahenduse. aga vastavalt seadusandlusele ja reeglitele peame me algatama menetluse uue inimese leidmiseks. ta võib, äh, see võib tegelikult tema olla, aga see Äh, protsess peab algatatama, nii et ei ole võimal-, ei, me ei saa välistada seda, et sama inimene, kes on sellel kohal olnud ka eelmisel ametiajal, et ta võib olla kandidaadiks ka järgmisel korral, jaa. nii et selle, see peab kõigile avatud äh, protsess olema et äh, võib-olla ta valitakse, võib-olla mitte, seda ei saa äh, niimoodi lubada, et ei ole võimalik lihtsalt tema ametiaega pi-, pikendada, teda on ju, tema ametiaega on juba pikendatud, ta on vist seal kohal olnud üheksa aastat, kuid nüüd peab siis uuesti konkursi korraldama. välisvõitlejate äh, küsimus, selle juurde tulen tagasi, te paljud küsisite selle kohta ja see on tegelikult siseriiklik otsus liikmesriikide poolt neid tagasi võtta. Äh, samuti läbi viia uurimine ning otsustada, mm, kuidas nendega käitutakse, aga meie Euroopa Komisjoni poolt teeme küll kõik selleks, et liikmesriike aidata. näiteks on meil võimalik tõendeid äh, aidata koguda, et need äh, osas saaks kohtu, kohut pidada nii et meil on võimalik äh, lihtsustada, aidata kaasa sellele, mida tehakse, aga otsus ise on siiski äh, riikide pädevuses. kui me nüüd räägime äh, äärmuslusest, siis on oluline, et me võtaksime meetmeid, mis hõlmavad igasugust äärmuslikkust, ekstremismi, mis on ohuks meie kodanikele. nagu ma mainisin, on džihaadi äh, terrorism endiselt suurim äh, oht, kuid äh, paremäärmuslik ekstremism, terrorism on samuti suureks ohuks, et me ei saa neid kuidagi lah-, lahus käsitleda. naiste õiguste kaitsmine, mida me saame ette võtta, paljud teist mainisid seda, et me ei peaks äh, siin ainult äh, võitlema kuritegude vastu äh, internetis, vaid ka reaalelus. Euroopa Liidul ei ole tegelikult kompetentsi riikide politsei asemel tegutseda, meie peame soodustama koostööd politseiasutuste vahel et siin on meil ra-, piiriülesetel juhtudel on meil suurem pädevus selles vallas. rahastus kolmandatest riikidest äärmusluse rahastamiseks, sellega kindlasti peab ka veel tegelema ja nüüd, kui räägime sellest, et kas me peaksime äh, Äh, oma definitsioone harmoneerima või mitte, siis meie lähenemine on pigem pragmaatiline, et kui vajalik on, siis seda teeme, aga kui see on proble-, problemaatiline, siis ähm, äh, läheb see jõud valesse kohta ja peaksime võib-olla selle asemel hoopiski äh, kuritegevuse vastu võitlema. korruptsioon on tõepoolest olemasolev mm, probleem see on oluline ka õigusriigi äh, teemast, millega komisjon eriti tegeleb ja kui räägime korruptsioonist, äh, siis ka Euroopa poolaasta alla langeb see. nii et ma ei jätaks seda siit kuidagi välja. kuidas enam äh, sisserändajaid tagasi saata ja selles osas me peame kindlasti rohkem tegema, seda ma juba mainisin et andmete säilitamine, nagu te teate, andmete äh, säilitamine, see tühistati äh, Euroopa Kohtu poolt äh, ja meil on vaja uut direktiivi. aga ähm, ähm, Euroopa Kohtu juristilt ja siis peame vaatama, kas see sobib selle uue ettepanekuga või mitte. PNR-i puhul peaks seda kõike praegu hindama, vaatama, kuidas praeguse määrusega on, saame sellest parema pildi maikuuks ja siis vaatame, kas meil peaks olema mingi uus ettepanek või mitte selles küsimuses ja kui räägime rahapesuvastasest võitlusest, siis seegi tähtis teema, meil on vaja Europoli jaoks uuendatud mandaati, et saaks paremini infot vahetada, kuid mainisin ka seda, et mm, volinik Reinders peaks saama selle teema ja selle uue ettepanekuga saama paremini tegeleda. aitäh, volinik Johanson, täname tõlke palusime neilt lisaaega täna hommikupoolikul äh, ja nüüd ka õhtupoolikul, äh, aitäh, äh, et saite vastata meie küsimustele, see ei olnud kindlasti lihtne ülesanne kõiki neid hõlmata. ja hea, et meil on selline dialoog olemas. ja kui on tegemist küsimustega, mis ei puuduta kõige olulisemaid äh, ähm, julgeolekustrateegia küsimusi, puudutavad ka teisi äh, valdkondi, et ka neid me esitasime teil võib-olla ja me ta-, tahaksime teid tänada selle võimaluse eest mõtteid vahetada ja jääme ootama struktureeritud dialoogi äh, siseasjade ja julgeoleku volinikuga, aitäh!